Wznawiam posiedzenie. jätkame osaistungjärguga. daamid ja härrad, kõigepealt üks teadaanne. kuna meil toimus äh, tulekahju evakuatsiooniõppus, peatati osaistungjärk ning hääletusselgitused, mis seetõttu ära jäid, kuulatakse ära homme koos ka homsete hääletusselgitustega. homme viiakse läbi ka täna ära jäänud hääletused. sealhulgas ka pooleli jäänud hääletus, selle raporti puhul alustame täpselt selle koha pealt, kus hääletus pooleli jäi istungjärgu protokoll on teile kättesaadav, kas selle kohta on kommentaare, ei ole, siis on protokoll vastu võetud. esimene tänane päevakorrapunkt on infotund komisjoni presidendi osavõtul. esimene küsimus. ning kommentaarid tulevad härra Manfred Weberilt Euroopa Rahvapartei nimel. härra president, kõigepealt õnnitlen kõiki, et me tuletõrjealarmi õnnelikult üle elasime. rahvapartei esindajana tahaksin esitada komisjoni presidendile küsimuse. see puudutab Vahemere lõunakalda äärseid sündmusi ja inimesi, kes on saabunud Põhja-Aafrikast Euroopasse, me oleme näinud väga palju ka pildimaterjali selle kohta, et paljud neist ei jõudnudki Euroopasse. see on tegelikult meie Euroopa ühisväljakutse tulla selle olukorraga toime. tahaksin Rahvapartei nimel anda komisjoni presidendile hinnak kas meil on piisavalt vahendeid Frontexi funktsioneerimiseks, kas meil on piisavalt vahendeid reageerimiseks, kas meil on olemas piisav õiguslik alus selleks, et Euroopa Liit saaks Vahemere piirkonnas tegusalt toimida. ja kui me räägime inimesi, kes on tulnud Tuneesiast, Egiptusest ja nii edasi, kuidas on kulgenud läbirääkimised nende riikidega ja kuidas te nende, hindate nende läbirääkimiste tulemusi, aitäh! suur tänu, härra Weber. tõepoolest hiljutised sündmused, nii nagu te teate, on toonud kaasa paljude inimelude kaotuse. Euroopa peaks tegutsema eh, otsustavamalt me oleme andnud naabermaadele Põhja-Aafrikas üle eh, saja miljoni euro eh, raha ja e, praegu on väga raske võidelda selle e, kasvanud e, survega meie välispiiridele ja rändega. seega minu väga otsene vastus on teile, et tõepoolest meil on, meil oleks vaja rohkem ressursse Frontexi jaoks ja me peame otsused võtma vastu selles vallas väga kiiresti ja liikmesriigid peavad näitama ka üles poliitilist tahet ning solidaarsust eh, üksteisega selleks, et pakkuda välja viisa, piisavalt eh, vahendeid. teate, et liikmesriikidel on selles vallas probleeme. suur tänu. nüüd tuleb teine küsimus president, härra president, tänan teie antud hinnangu eest ja selle eest, et te kinnitate, et meil on rohkem vahendeid vaja Frontexi jaoks. kuid mind huvitaks, kas te toetate teesi, et liikmesriigid on seni olnud ebapiisavalt valmis Frontexi vahendeid suurendama äh, ja Frontexit toetama ehkki meil oleks seda toetust nendelt liikmesriikidelt vaja. mulle tundub, et tegemist on pideva aruteluga, see on üks niisugune teema, mis kunagi päevakorrast ei kao ja kahekümne kolmandal, kahekümne neljandal juunil me käsitleme seda uuesti ja liikmesriigid mitte ainult ei pea võtma eh, sellise positiivse lähenemise Frontexi suhtes, vaid Eh, on oluline, et sinna eh, pannakse rohkem logistilisi vahendeid, et seal oleks rohkem lennukeid, laevu ja seda kõike Euroopa rahadega teha ei saa. aga tun-, ma tahan öelda seda, et kõik on vaja teha koordineeritult eh,, eh, volinik Wallström äh, äh, äh, vastutab selle valdkonna eest ja kahekümne kolmandal, kahekümne neljandal sel kuul arutatakse seda teemat uuesti. aga tegelikult olulised on ka kolmandad maad, näiteks mina käisin ise Tuneesias ja nad lubasid meile, et nad aitavad meid, sest meil on vaja niisugust eh, logistilist, pragmaatilist lähenemist. E suur tänu. ja nüüd eh, saab sõna härra Keifer Hofstad järgmiseks küsimuseks. Eh, ma näen, et mõned kolleegid endiselt tegelevad tuletõrjeõppusega kolleegid eile teatas volinik Olli Rehn välja mitmed sammud, mille komik-, olulised sammud, mida komisjon kavatseb astuda, kõigepealt päästemehhanism, sellesse soovis ta sisse viia mitmeid muudatusi, ta ütles, et on vajalik, et see mehhanism tagaks riikidele paindliku krediidi, et see mehhanism peaks jõudma ka teise, teisastele turgudele ning mis kõige tähtsam, ütles ta, et peaks olema võimalik äh, allahinnatult äh, vahetada omaenda äh, kolmekordse A-reitinguga võlakirju nendega. ehk siis neid viletsama reitinguga võlakirju vahetada hea reitinguga omade vastu. ning peale selle ütles ta, et komisjon peaks uurima eurovõlakirjade küsimust. lõppude lõpuks tuleb tunnistada niisiis, minu küsimus, härra Barroso, on teile järgmine, kas te võite kinnitada, et see on ka komisjoni enda seisukoht ning teiseks, vabandust, et ma ületan kõneaega, president, kuna meil on aega vähe, siis kas te tulete välja nende muudatustega, muudatusettepanekutega päästemehhanismi juba ülemkogul kahe nädala pärast, suur tänu oh,. Uh, ma kinnitaksin siinkohal, et kõik volinik Reeni välja toodud ideed on sellised, mida ka mina toetan, niisiis ma ei hakka üle kordama tema poolt öeldut. mis puudutab Euroopa äh, stabiliseerimismehhanismi, siis me töötame selle kallal, loodetavasti ülemkogul võetakse vastu poliitiline otsus Euroopa stabiilsusmehhanismi asjus. aga loomulikult te teate, mis meie seisukoht on. nüüd Euroopa võlakirjad, siis te ei ole siin üksi. juba aastaid on Euroopa Komisjon, kaasa arvatud minu eelkäijad, soovinud sisse viia Euroopa võlakirju, liikmesriigid pole sellega senini nõus olnud. Kreeka puhul ka tuli komisjon välja teatud mõtetega, kuidas muuta see võlg vastastikuseks aga teatud valitsused euroalas olid sellele vastu. praegusel hetkel kaalume me erinevaid võimalusi ning komisjon loomulikult tuleb erinevate ideedega ka välja. me, meie arvates on eurovõlakirjade mõte üsna atraktiivne, kui liikmesriigid seda loomulikult toetavad. me ei ole veel seda saavutanud ning nüüd peaksime me keskenduma eelkõige stabiliseerimismehhanismile. härra Verhofstadt. president, ma ei usu, et euro ja Kreeka kriis on läbi. niisiis, meil on tarvis leida lisainstrumente ning üks lisainstrument on just see, mida Olli Rehn ette pani, ehk mõnede riikide halvad võlakirjad väikestes pakettides vahetatakse kolmekordse A-reitinguga võlakirjade vastu teistest riikidest. seda võib välja, need võlakirjad võib väljastada ESF või ükskõik mingisugune muu tuleviku Euroopa agentuur, aga see ei ole tähtis, meetod ise on tähtis ning minu arvates esimest korda nüüd volinik Olli Rehn ja komisjon ise tervikuna tunnistab, et see oleks viis, kuidas edasi liikuda. härra Barroso. härra Verhofstadt, komisjon on kollegiaalne üksus Te võite siin jah, välja tuua selle, mida Olli Rehn on öelnud või mida ta ei ole öelnud, aga tegelikult me räägime ju kõik sellest komisjonis. me oleme korduvalt äh, teinud ettepanekuid äh, kollektiivseteks sekkumisteks turgudele, liikmesriigid pole sellega kahjuks nõustunud. niisiis, ma kinnitan teile, me liigume selles suunas, me soovime suuremat paindlikkust sekkumises turgudele kuid kui aus olla, siis praegu peaksime me keskenduma Euroopa stabiliseerimismehhanismile ning tulevikus kaaluma ka eurovõlakirjade küsimust, kui liikmesriigid on valmis astuma seda lisasammu. Mr President, I will speak in Czech. härra president, mina räägin tšehhi keeles. Jak víte, moje skupina je složena převážně z nečlenů eurozóny. Härra president Barroso Te teate, et minu fraktsioon koosneb inimestest väga paljuski, kes esindavad riike, kes ei kuulu euroalasse. meie kannatame kas sel juhul, kui ehkki euroalasse kuulumata, peaks euroga midagi halba juhtuma, nõukogu räägib ühte, komisjon räägib teist keelt rahvusvaheline valuutafond hoopis midagi kolmandat. vahetevahel jääb mulje, nagu oleks tegemist eeskätt poliitiliste kaalutlustega, mis on kuidagi esmased majanduslike kaalutluste ees. riigivõlgade ümberstruktureerimine, milline on tegelikult komisjoni lõplik seisukoht selles küsimuses? me muudkui kanname aga äh, raha üle, me, me ei äh, toetame rahvamajandusi, mis on väga keerulises olukorras, kes on tegelikult kuristiku äärel kas ei oleks siiski äh, arukam rakendada mõistust selle küsimuse lahendamisel? nagu te teate, siis Euroopa mara-, majandusprobleemid ei piirdu kahjuks ainult euroalaga mõned riigid väljaspool euroalast saavad samuti äh, jooksevkontost äh, tasakaalutoetust. arutelud liikmesriikide vahel nõukogus, komisjonides, keskpangas loomulikult käivad selle üle, et milline oleks kõige parem reaktsioon. nagu te teate, pole eksperdid alati ühel meelel, kuidas reageerida ning töö alles käib. on aus tunnistada, et need küsimused on väga keerukad ja komplekssed, probleemide suurus on enneolematu ning meil on tarvis konvergentsuse nimel veel töötada. komisjon on väga ettevaatlikult äh, tegelenud, sest mõningad küsimused on väga tundlikud turgude jaoks eelarve konsolideerimine on liikmesriikide jaoks väga valus, kui nad soovivad oma eelarve puudujääki ja riigivõlga korrigeerida. suur tänu um,! Vicepresident Cohn-Bendit. suur tänu, kaasesimees härra Cohn-Bendit. Um, härra president, härra Barroso, ma mõistan, et Euroopa Liidul puudub tegelikult ühine seisukoht, nagu te just praegu ütlesite, kui me räägime võlgade umstru-, ümberstruktureerimisest, siis me räägime ju eeskätt ühelt poolt Kreeka võlgadest, aga teisalt me peaksime tegelema sellega, kuidas on võimalik, kuidas oleks võimalik taastada usaldus muuhulgas Kreeka vastu asi ei ole ju selles, et me sinna raha pumpame, vaid me peame tegelema sellega, et taastada usaldus. me peaksime mõtlema sellele, kuidas öö, äh, sisendada kreeklastele usaldust, eneseusku, et nad saavad selle öö, probleemiga äh, toime tulevad, et me ei õõnestaks nende autoriteeti ega tekitaks ühiskonnas äh, sügavamat kriisi, et kreeklased suudaksid taas tõusta ja seista tugevalt kahel kindlal jalal. kas Euroopa ei saaks selles osas nii mõndagi teha, seda enam, et on olemas ju panku, kes on sellest ka väga tõsiselt huvitatud nii Austrias, Luksemburgis, eh, Küprosel või Šveitsis eh, me peaksime ausalt öeldes ju ka siin vaatama, kuidas me saaksime lahendada pangasaladuse küsimuse selleks, et eh, me ei ründaks kreeklasi selja tagant. kaks minutit. kahjuks pean sellele viitama. härra Kombendit, tõepoolest Kreekas on maksudest kõrvalehoidmisega probleeme, aga ma ei arva, et see oleks Kreeka strukturaalsete probleemide põhjuseks, millega nad praegu silmitsi seisavad. me oleme rääkinud sellest küsimusest, me oleme eh, käsitlenud eh, pangasaladust, oleme teinud seda aastate viisi. ja kõik riigid on eh, leppinud niisuguste meetmetega, mille alusel ei ole võimalik keelduda informatsiooni andmisest, kui seda küsitakse ametivõimude poolt. ja niisugune kokkulepe sõlmiti üheteistkümnendal märtsil sel aastal Eh, tegelikult see alles ilmus, eh, niisugune kokkulepe sellel päeval, nii et, et eh, järgmisest aastast see ka jõustub, nii et, et Euroopa Liidus on võimalik makse, maksuametite vahel täielik infovahetus ja see on võimalik tänu koostööle ja koostöö toimub ka teiste riikidega see puudutab loomulikult ka Kreekat ning niimoodi on võimalik võidelda maksukuritegudega. ma vabandan, te kasutasite ära terve oma aja küsimus, esimese küsimuse esitamisel, ütleb president härra Konbenditile härra Barroso, mul on lühike küsimus mul on väga hea meel, et G kaheksa kohtumisel arutati interneti küsimust äh, eelseisva foorumi eel. loomulikult me äh, tunneme muret, et kuidas ikka nii on, et kõik selle maailma võimsad tegelevad nüüd juba ka internetiga. kas see teema on ka tulevikus G kaheksa päevakorras? idée de président Sarkozy, d'ailleurs à mon avis une excellente idée mulle tundub, et eh, härra eh, Sarkozyl oli suurepärane mõte võtta päevakorda ka eh, internet, sest kõik tahavad, et internet oleks avatud, sest tõepoolest niimoodi on levinud vabadus, teadmised, aga siin on ka probleeme siin eh, sellega seostub näiteks laste eh, ekspluateerimine, eh, sellega seondub näiteks kuritegeliku ilma infovahetus. on suuri mõtlejaid, kes tegelevad internetiga, näiteks härra Zuckermann, Google'i loojad nemad seisavad selle eest, et eh, säiliks internetivabadus ja tõepoolest aruteludes eh, kinnitati, et uuesti võetakse päevakorda ka interneti teema G kaheksa raames. härra president, ma tahaksin siiski täpsustada. tahaksin teie käest küsida kas te oleksite valmis meid täiendavalt informeerima edasiste internetiteemaliste läbirääkimiste üle, see on meile oluline? tegelikult meil mingisuguseid erilisi läbirääkimisi ei toimunud, sest me lihtsalt vahetasime mõtteid, me, seda võiks nimetada ka ajurünnakuks, mis seal toimus enne G kaheksa eh, kohtumist toimus siis suur konverents, kus eh, arutati interneti küsimusi, seal olid kohal sidusrühmad ja aga eh, mingit niisugust erilist arutelu ei toimunud. me küsisime Eh, suure, suurte internetiettevõtete juhtide käest, mida nad arvavad asjast, kuidas me saaksime neid aidata ja ka G8 juhid said eh, välja tuua oma mured, esitada teatud stsenaariume, nii et, et mingisuguseid selliseid läbirääkimisi konkreetsete tulemuste osas meil ei olnud. president, me oleme siin teeselnud euro üle vaidlusi, iga kord, kui on mõnda riiki vaja päästa, siis teie ütlete, et ei, kõik on korras, ei ole vaja päästa, nüüd on meil käes neljas päästeoperatsioon, Kreeka puhul juba teine, kuigi te jälle ütlete, et tegelikult see ei ole päästmine. aga minu küsimus on hoopis tõsisem. võttes arvesse, mis on toimunud Kreekas, Iirimaal, Portugalis, sellest kõigest tõsisem. ja ma mainin siin tõelist võlakriisi, tõelist riigi võlakriisi, mis meie ees võib olla lähiaastatel lä, lähikuudel, nimelt Euroopa Keskpank ise. ei saa ju jätkata omaenda val-, halbade laenude lõpmatut kokkuostmist. härra Barroso, kas te nõustute sellega, et Euroopa Keskpanga rahastamine ning äh, selle tõsiseltvõetavus on äh, ohus? no I don't accept, I think the ei, minu arvates on Euroopa Keskpank väga tõsiseltvõetav, usaldusväärne institutsioon, mida on juhitud vastutustundlikult ning Euroopa Keskpanka austavad kõik euroala liikmesriigid, loomulikult me teame, et euroalal on probleeme, nagu juba öeldud, aga probleem ei ole ainult euroalas. kahjuks euroala kriitika on sageli ideoloogiline, aga võlakriis ei piirdu ainult euroalaga, keskmiselt on euroala võlg näiteks madalamal kui, madalam kui Ühendkuningriigil. meil kõigil on erinevaid probleeme. esimest korda on meil selline rahaliit, loomulikult ilma teatud integreeritud institutsioonideta, seetõttu me üritamegi välja tööta, töötada kõikehõlmavat mm, lahendust, tagamaks euroala rahanduslik stabiilsus jah, ilus retoorika, eile Euroopas üks austatud mõttekoda tuli välja oma numbritega, ta ütles, et Euroopa Keskpanga puhul on sada üheksakümmend miljardit eurot seotud Kreeka ja Kreeka pankadega. kui Euroopa Keskpanga öö, ähm, öö, ähm, varad väheneksid ainult ähm, neli koma nelikümmend kaks protsenti, kukuks pank kokku. või nõustuda härra Junckeriga, kes ütles paar nädalat tagasi, et euroala probleem on nii tõsine, et avalikkusele tuleb valetada. kõigepealt, mina ei valeta. komisjon on infot alati väga järjepidevalt andnud kõikide nende olukordade kohta, olukord on keeruline, me oleme algusest peale ausalt seda tunnistanud, aga me ei teeskle et äh, see olukord on roosiline. nüüd tuleb tunnistada, et Euroopa Keskpanga usaldusväärsus sõltub sellest, kui pühendunult Euroopa, euroala valitsused üritavad tagada euroala äh, rahalist stabiilsust. mul ei ole mingisugust kahtlust, et Euroopa Keskpank on usaldusväärne, et ta suudab kaitsta Euroopa huve ning ma ei kahtle ka, et euroala liikmesriigid äh, tagavad e-, Euroopa Keskpangale piisavad ressursid, et ta oma tööd saaks teha. peale selle tuleb veel tunnistada, et Euroopas on keskpanku, mis on palju-palju keerulisemas ja haavatavamas olukorras, kui kesk, Euroopa Keskpank seda praegu on. see on usaldusväärne, rahvusvaheliselt väga austatud. suur tänu, järgmisena proua Nicole Sinclair. suur tänu, president. Euroopa Liit järjest laieneb ning paneuroopaliste parteide võim järjest süveneb. kuigi konsensusele ei ole jõutud, äh, seda tõestavad ka Itaalia ja, ja, ja Prantsusmaa vaidlus Schengeni üle ning Saksamaa tõrksus Liibüat aidata kuidas on võimalik ilma konsensuseta üldse ühist välispoliitikat ajada, ilma et rikutaks liikmesriikide õigust oma sõltumatut välispoliitikat ajada? suur tänu! suur tänu! kui päris aus olla, siis ma ei saa teie küsimuse murest aru. meil on liit, kus on kakskümmend seitse demokraatlikku liikmesriiki ning ühine välis- ja julgeolekupoliitika puhul oleme me kokku leppinud, et otsuseid võetakse vastu ühehäälselt niisiis, kui liikmesriigid ühehäälselt ei nõustu, siis me ei saa ju ühelegi liikmesriigile midagi peale suruda, seega me austame täielikult mitte ainult oma liidu, vaid ka oma liikmesriikide demokraatiat. ma usun, et meie kui Euroopa kodanike huvides on, et liikmesriigid käituksid välisasjades üheskoolt, ühe, ühiselt. see on ilmselge. tänases Euroopas isegi suurematel liikmesriikidel ei ole piisavalt äh, mõjujõudu vaielda USA, Hiina või teiste võimudega, aga koos saab Euroopa Liit olukorda muuta. niisiis, ma loodan, et see protsess viib äh, ka äh, välispoliitika ühtlustamisele liikmesriikide vahel. suur tänu! lisaküsimus. suur tänu! esimene asi, mida ma mainisin, pan-, olid pan-Euroopa parteid vahest selgitaksite, miks peaks maksumaksjad rahastama selliseid parteisid? ning mis kasu on nendel Euroopa Liidu eesmärkide täitmises? nüüd ma olen ka kuulnud, et Cathy Ashtoni osalus äh, komisjoni koosolekutel on väga madal, kas Ühendkuningriik on üldse komisjonis esindatud? jah, siin oli kaks küsimust, esiteks, üle-euroopalised parteid on aluslepingusse eraldi üksustena kirja pandud. Äh, selle lepingu kir-, kiitsid üksmeelselt heaks kõik liikmesriigid. seetõttu me peame toetama üle-euroopalisi parteisid, sest nad on meie aluslepingusse kirja pandud. teiseks, mis puudutab Cathy Ashtonit, siis te teate, et ta ei ole mitte ainult komisjoni asepresident, ta on ka kõrge esindaja. ta töö on väga keerukas, ta peab esindama Euroopa Liitu, seega peab ta ilmselgelt ka rohkem reisima, kui suurem osa komisjoni liikmeid, seega ta, ta pingutab tõsiselt, et osaleda komisjoni kohtumistel, ta ei saa kõikidel osaleda, aga ärge unustage, et komisjoni liikmed ei, ei esinda liikmesriike, vaid Euroopa Liitu. kõik amet, meie ametisse astudes ütleme, et, et me ei esinda oma liikmesriike. komisjoni põhimõte ongi ju selles, et me üritame olla sõltumatud, käituda vastavalt Euroopa huvidele Ühendkuningriik on väga hästi näiteks esindatud ka Euroopa Nõukogus läbi min-, ministrite ning äh, peaministri. suur tänu, härra Schultz. aitäh, härra president. ma vabandan, et ma hilinesin. härra Barroso. silmas pidades Euroopa Liidus valitsevat keerulist olukorda, küsida teilt järgmist. kahe tuhande kaheksandal aastal tabas meid sügav panganduskriis. sellega kaasnes kahe tuhande üheksanda aasta majandus- ja reaalmajanduskriis kahe tuhande kümnendal aastal me jõudsime eelar-, riigieelarvete kriisini, kuna riigieelarvetest rahastati hätta sattunud pankasid. sellega omakorda on kaasnenud riigieelarvete kärbet, kärpimise orgia. see on toonud kaasa kogu Euroopa Liidus väga dramaatilise olukorraga tahaksin teada, kas kahe tuhande üheteistkümnendal ja kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal äh, pärast pangandus- ja eelarvekriise saabub sotsiaalne kriis. kas Euroopa Liit on valmis, kas Euroopa Komisjon on valmis arutada meiega ühiselt seda, kuhu see võib jõu-, kuhu me võime välja jõuda, kui me õõnestame sotsiaalsfääri rahastamist kas te olete valmis meiega arutama seda, kuidas me võiksime sotsiaalset kindlustatust parandada ja arutat-, selleks, et me saaksime vahendeid, et investeerida eh, tagamaks eh, majanduskasvu eh, ja tööhõivet, aitäh! Aujourd'hui même, euh, Monsieur Schulz, la Commission a adopté le... härra Schulz, ma tuletaksin teile meelde, et Eh, me oleme võtnud vastu komisjonis soovitused kõigi kahekümne seitsme eh, maa jaoks. tõepoolest, kõik need teemad, mida te tõstatasite, on väga olulised meie jaoks, aga need kärped, kokkuhoid, eh, mis on just mm, defitsiidi vähendamiseks väga olulised, ei ole üldse lihtsad. iga euro, mida praegusel hetkel kulutatakse mm läheb e, e, tegelikult kaduma haiglatele, e, koolidele ja nii edasi ja sellepärast meil on tõepoolest vaja väga ennast kokku võtta, et viia läbi struktuurireformid, tõsta samal ajal ka Euroopa Liidu konkurentsivõimet, sest ainult niimoodi saame me kaitsta kõige haavatavamaid. me võtsime täna vastu dokumendi, mis puudutab eh, tööturgu, kuidas me saaksime eh, inimesi tööturule tuua ja hoida, seal on väga oluline sotsiaalne dimensioon, eh, on vaja Eh, seda erinevates liikmesriikides tehakse seda erinevalt, aga meil on eh, ühised eesmärgid. ma väga vabandan, härra Schulz, teie küsimus kesti, kestis üks minut viiskümmend kaks sekundit, nii nagu oli härra Kombendutiga ja sellepärast ma ei saa teile anda võimalust esitada teist küsimust. ja nüüd me oleme jõudnud vaba mikrofoni juurde Well, but we have a uh, rules, Mr. meil on äh, reeglid, ütleb president, mul on tõepoolest väga kahju, et ma ei saa teile anda äh, võimalust esitada teist küsimust. nii, vaba mikrofon. G8 summit, G8 summit. käsitleme G8 tippkohtumist. kõigepealt härra Marko Skuuria. One minute. üks minut on teil aega signor presidente in realtà io non volevo intervenire sul eh, discorso. aitäh ma ei tahtnud midagi rääkida g kaheksast mul on lihtsalt küsimus härra barrosole kultuuri kohta meil on euroopas väga palju erinevaid programme mis kutsuvad noori inimesi üles Eh, tegelema kultuuriküsimustega, meil on programme, mis on suunatud elukestvale õppele, selleks, et noored inimesed võiksid ennast tunda eurooplasena. Uh, meil on siin kindel arutelu teema G kaheksa tippkohtumine. palun jätkake, kolleeg. Eh, ehm, nagu ma saan aru, on meil väike kommunikatsiooniprobleem, kuid ma tahtsin lihtsalt küsida, kuidas komisjon näeb eh, niisuguste kultuuriliste programmide tulevikku, mis on suunatud sellele, et me kasvataksime Lissaboni lepingu valguses Euroopa noorust Euroopa vaimus minu arvates see on küsimus, mis huvitab väga paljusid Euroopa Liidu kodanikke. kui eh, me räägime nüüd eh, kultuuri edendamisest komisjoni poolt, siis mina olen sellest teemast vägagi huvitatud ja sellele pühendunud. Eh, meie kavatseme tegutseda nii, et me sel kuul esitame oma positsioonidokumendi finantsperspektiivi valguses, seal on olemas loomulikult ettepanekud tuleviku jaoks ning me püüame ratsionaalsemalt kasutada neid instrumente, mis on olemas, nii ka neid, mida te nimetasite, sest tegelikult need on sellised sümbolprojektid, Eh, need on väga olulised kultuurisündmused kogu Euroopas. nüüd proua Sarah Latford. Um, suur tänu, mina hoian teemast kinni. president Barroso komisjon võttis eile vastu suure paketi korruptsioonivastase võitluse alastest õigusaktidest, see läheb aastas Euroopa Liidule maksma umbes sada kakskümmend miljardit eurot, umbes eelarve suuruse rahasumma. kaheksa liikmesriiki aga äh, on ähm, rahvusvahelise korruptsioonivastase indeksi äh, saanud alla kümne punkti. aga ainuke viide sellele äh, korruptsioonile äh, teie paketis oli ja selles, sellest, kuidas poliitilised meetmed tuleb tarvitusele võtta korruptsioonivastases võitluses, ainuke vihje oli arengumaadele, aga rikastest maadest ei rääkinud keegi. Venemaa näiteks on saja neljas, saja seitsmekümne kaheksas ning mitmed meie liikmesriigid on samuti üsna madalal kohal. korruptsiooni küsimusega tegeleti Aafrika liidritega tippkohtumisel, ma võin teile kinnitada, et korruptsioonivastased küsimused on ka G kahekümne päevakorras arutelu oli kasulik, sest korruptsiooni puhul on keegi korrupeerunud, aga keegi ka korrumpeerib. seetõttu G2, tuleb äh, neid küsimusi arutada ka Aafrikaga, mul oli neile häid uudiseid, sest ma ütlesin, et komisjon üritab näiteks toorainete puhul öö, äh, tagada, et läbipaistvus oleks suurem sest läbipaistvuse puudumine võimaldab mõningatel režiimidel lihtsamini kasutada läbipaistmatult neid tulusid omaenda tarbeks. sageli juhtub seda nii-öelda arengumaades. niisiis viimasel kaheksa kohtumisel räägiti sellest samuti. härra Van Dalen. Meneer Barroso, u sprak zojuist over de Europese Centrale Bank härra Barroso. Te rääkisite just Euroopa Keskpangast ja väitsite, et see on sõltumatu institutsioon, aga tegelikult see ei ole nii, sest äh, Kreeka küsimuses ei suutnud ta sugugi neutraalseks jääda ja andis välja miljardeid äh, nõrkade riigivalgade ülesostmiseks ma tahaksin tegelikult teie käest teada, mida te kavatsete ette võtta selleks, et Euroopa Keskpank säilitaks tulevikus oma sõltuvuse ja tõepoolest viidaks läbi vajalikud struktuurireformid? keskpank on sõltumatu, ma võin seda teile kinnitada ja see eh, on kirja pandud juba aluslepingutes aga oma seitsmeaastase kogemuse najal võin ma teile öelda, et Euroopa Keskpanga president ei vaja üldse meie toetust oma sõltumatuse tõestamiseks. mis puudutab nüüd struktuure, siis jah, tõepoolest on olemas erinevused, on erinevad analüütikud aga komisjoni positsioon oli väga selge. meie ütlesime, et ei ole mitte mingisugust alternatiivi fiskaalsele konsolideerumisele liikmesriikide poolt ja me jääme oma seisukoha juurde. suur tänu. proua Figureido. suur tänu, härra president mina küsiksin ka G kaheksa kohta, härra president, eh, komisjoni president. mina tahaksin teada kas finantsturgude reguleerimine lükati jälle edasi? selle küsimuse käsitlemine, eriti huvitab mind, kuidas on lood tehingu äh, maksudega äh,. meil on ikkagi derivatiivid, tuletisinstrumendid e, ja tegelikult üldse kogu nendega kauplemine ei ole väga läbipaistev. ja tegelikult juba sellest tulenebki kõik see, mis on Euroopas juhtunud e, e, Portugalis, Kreekas, nõutakse kokkuhoidu, aga see kõik, see koormus langeb töötava inimese õlale tegelikult me suurendame ekspluateerimist. ja lühi ning keskpikas perspektiivis tähendab see vaesuse suurenemist ja kõik see on väga vastuoluline em relação às questões de regulamentação financeira global como Herra Figu, Proa Figueiredo mis puudutab nüüd finantsturgude reguleerimist, siis G kaheksa on just nimelt see foorum, kus niisuguste eh, küsimustega tegeldakse. ja tõepoolest me arutasime seda teemat. G kaheksa tegelikult eh, panigi üldse eh, kogu arutelu käima Äh, finantstehingute maksustamise osas ja minu positsioon on väga selge, mina olen äh, finantstehingute ja kapitalitehingute maksustamise poolt. ning varsti me tuleme välja konkreetsete ideedega selles vallas ja siis teie küsimuse teiste, teise poole juurde tulles me tõepoolest rääkisime Eurotsoonist ning me arvame, et ilma korralike reformideta ei ole võimalik eh, tagada sotsiaalset tulumajandust. Eh, härra Barroso, G kaheksa tippkohtumisel räägiti ka naabruspoliitikast Vahemerel. Teie ise Euroopa Liidu nimel olete lubanud eraldada üks koma kakskümmend neli miljardit naabruskonnale Äh, seda võiks siis pidada ainult meie lõunanaabruseks, kellele see raha on eraldatud. sada viiskümmend miljonit sellest ühe koma kahekümne neljast miljardist läks ainult idanaabritele. see ei ole just sümmeetriline lähenemine mõlemale naabruskonnale. niisiis, minu küsimus on, kui palju tegelikult lubate te eraldada meie lõunanaabritele naabruspoliitika all, võttes arvesse, kui suur kogusumma üldse on. suur tänu! ma vastan teile ausalt, härra Sarjusvolski. ma mõistan teie muresid meie idanaabrite osas, aga kõige tähtsam küsimus ei ole siin mitte ida ja lõuna konkurents, meil on tarvis neid mõlemaid, aga meil on tarvis aidata neid ning võimalikult tõhusalt. naabruspoliitika ülevaatamisprotsessi jooksul selgus hästi, et me ei, et meie rahaeraldised ei ole lõhestatud ida ja lõuna vahel, vaid loevad tingimused, need, kes teevad rohkem, saavad ka rohkem raha Need, kes on raha välja teeninud, saavad ka rohkem raha. seega me ei ole siin öelnud, et nii palju raha läheb sellele, nii palju teisele riigile. rahaeraldused on tingimuslikud, see on meie arvates õige lähenemine ning seetõttu oleme me suurendanud oma eraldisi nii idanaabritele, aga ka lõunanaabritele. suur tänu, proua Dessarnes! Euh, euh, aitäh, härra president. minu küsimus puudutab sama, mida käsitles minu kolleeg. Te rääkisite abist, mida me anname Aafrika riikidele ja demokraatiate toetuseks nelikümmend miljonit, viiskümmend miljonit ja nii edasi ma tahaksin täpselt teada, mis tingimustel, see abi on ju seotud teatud tingimustega, me soovime, et oleks tagatud koosolekute vabadus, sõnavabadus, et võideldaks äh, korruptsiooni vastu, me teame kõiki neid kriteeriume. aga kes annab sellele hinnangu kõik nendes pead tõstvates uutes araabia demokraatiates, kes suudab anda hinnangu, kuid kas tõesti ka parlamenti kavatsetakse kaasata nendesse hinnangute andmistesse? meie idee on selline ja ma loodan, et olete meiega nõus, et komisjon juhib niisugust tööd. komisjon teeb seda käsikäes kõrge esindajaga ning me tõepoolest püüame siin eh, toetada demokraatiaid eh, Aafrikas ja eh, Vahemere lõunakaldal töötame käsikäes komisjoniga, aga tegelikult juhtrollis on komisjonil ja komisjon on vastutav parlamendi eest, nii et, et kui eh, parlamenti huvitab midagi, mida me teeme, kui te tahate täpsemat informatsiooni, siis palun küsige. mis nüüd puudutab eh, neid eh, erinevaid maid, siis me mõtleme erinevate regioonide strateegilistele aspektidele me mm, analüüsime, millised on institutsioonid, milline on see ühiskond, keda on vaja aidata ümberkujundusprotsessis. härra Salafranca. suur tänu, president mina lugesin kahe tuhande üheksanda aasta majandusandmeid ja seal öeldi, et viiskümmend kaheksa miljardit dollarit äh, rahvusvahelisest äh, SKT-st. aga kui me mõtleme nüüd rahapoliitikast, siis me räägime ka uutest dollaritest aga praegusel hetkel me ju mingisugust uut valuutat välja ei käi. majandusteadlased ei eh, ole ühel meelel väga paljudes asjadest, aga kahes asjas on nad ühel meelel, kõigepealt nad räägivad, et laenud, mida praegu antakse, on väga kallid ning teiseks, et me ei suuda teha midagi makroökonoomilise majanduse eh, makroökonoomilise olukorra parandamiseks, sest me seisame silmitsi jälle kriisiga kas teie näete, et me suudame ikkagi vastu pidada nendele eh, suurtele muudatustele, mis seisavad eh, ees suurtel valuutadel? loomulikult me pidime rääkima hoopis G kaheksast, aga ikka tulevad sisse teised teemad. jah, eh, tegelikult me oleksime pidanud esitama seda tüüpi küsimusi arutelu esimeses osas aga praegu ütleb mulle lugupeetud parlamendi liige, et et komisjoni seisukoht on olnud aastate eh, vältel väga avatud euro võlakirjade osas. reaalsus on see, et liikmesriigid ei ole omavahel kokku leppinud. praegusel hetkel on liikmesriigid kokku leppinud sellest, et on vaja luua Euroopa stabiils-, stabiilsusmehhanism ja ma arvan, et just nimelt sellele me peame suunama oma jõupingutused. me arutame seda, neid küsimusi liikmesriikide loomulikult ka äh, parlamendiga ja me käsitleme ka eurovõlakirjade teemat. me ei ole seda võimalust kunagi kalevi alla pannud. suur tänu, et te vastasite sellele küsimusele äh,, president Barroso sest tegelikult selle side G8-ga on väga problemaatiline. Uh, suur tänu, hiljutine G8 tippkohtumine teatas, et nad eraldavad Egiptusele ja Tuneesiale nelikümmend miljardit dollarit türannidest lahtisaamise eest, samas oma avalduses ütlesid nad, et nad toetavad selle regiooni riike, mis ei liigu ainult demokraatia, vaid ka turumajanduse suunas soovitakse, et need riigid naud-, naudiksid ka üleilmastumise vilju, ma tsiteerisin, ning liiguks ka industrialiseerimise suunas, mis läbi G kaheksa riigid saaksid seal raha teenida ning siis raha jälle välja viia kas G kaheksa peaks, G kaheksa peab tõesti tegelema demokratiseerimise ja demokraatia hoidmisega, aga ma kahtlen väga, kas abisaajad on väga rahul sellega, et neile öeldakse, millist majanduspoliitikat ajada. ilmselgelt nad peaksid oma demokraatia väljakujundamisel ise need otsused tegema. suur tänu, president ütleb, et te võiksite natukene aeglasemalt rääkida, sest tõlkidel on probleeme. härra president ma nõustun G kaheksa seisukohtadega. minu arvates on meie kõigi huvides see, et meil ei oleks mitte ainult avatud ühiskonnad, vaid ka avatud majandus, majandused, need riigid on meie naabrid ning parim viis neid aidata on ka läbi kaubanduse. me ei saa kunagi neile anda piisavalt palju raha, kui nad jäävad suletuks, näiteks Magriibi riigid tõsiasi on see, et nende omavaheline kaubandus on peaaegu olematu, samal ajal soovivad nad, et avataks turud meie ja nende vahel, samal ajal nad ei kauple omavahel. niisiis, jah, demokratiseerige, aga avage ja integreerige ka oma majandused võib näha, et riikide progress on otseselt seotud sellega, kuidas nad on integreeritud maailma majandusse. kas või näiteks Aasia, isegi riigid, mis ei ole veel päris demokraatlikud, on oluliselt palju arenenud tänu sellele, et nad on integreeritud ülemaailmisse majandusruumi. suur tänu, järgmisena kolleeg Gabriela Al-, Albertini. suur tänu, härra president. president Barroso. G kaheksa tippkohtumise lõppdeklaratsioon Lähis-Ida kohta ütleb, et läbirääkimised on ainuke viis leida, leidmaks jätkusuutlik lahendus konfliktile. Palestiina ja Iisraeli ametivõimud peavad austama olemasolevaid koostöölepinguid ning mitte astuma ühepoolseid samme, mis pärsiksid progressi ja reforme. Euroopa Liit on G kaheksas oluline tegija, kas Euroopa Liit toetab seda deklaratsiooni, kas äh, on informeeritud ka Palestiinat sellest otsusest, kes soovib ÜRO Peaassambleel septembris astuda omapoolse ühepoolse sammu. mis puudutab Lähis-Ida rahuprotsessi, siis ma ei mäleta äh, ühtegi rahvusvahelist tippkohtumist viimase kolmekümne aasta jooksul, kus seda teemat poleks tõstatatud me äh, so-, oleme väga huvitatud rahuprotsessist ning me soovime, oleme õhutanud mõlemalt poolt ka lahenduse suunas liikuma. me toetame USA uut lähenemist, see uus leping on tõesti murranguline, samas see uus nägemus on põhjustanud ka erimeelsusi. olgem ausad, G kaheksa riikide hulgas on Hamasile, Hamasiga ja PLO-ga koostööd tegemise osas erinevaid nägemusi, samuti mis puudutab kuuekümne, ennem kuuekümne seitsmendat aastat valitsenud piire samuti on, mis puudutab äh, Palestiinlaste ühepoolset soovi saavutada tunnustust järgmisel äh, ÜRO Peaassambleel. loodetavasti suudame me ühisele seisukohale jõuda selles küsimuses, äh, sellest, nendes küsimustes, sellest räägime me ka liikmesriikidega. proua äh, Atu. president, monsieur Barroso. aitäh, härra Barroso kaheksandal otsustati, et eraldada Egiptuse ja miljard äh,, Egiptused, Liibüa, palun vabandust, Egiptused ja Tuneesia jaoks nelikümmend miljardit. mind huvitab äh, nende summade kasutamise läbipaistvus. tahaksin viidata sellele, et on vaja saavutada läbipaistvus ja demokraatlik lähenemine arengukoostöös kuid samas on vaja tugevdada eh, tsivi-, kodanikuühiskonna organisatsioone. Euroopa Parlament eh, peab olema sellesse protsessi sügavalt kaasatud. me peame olema selle garandiks, et eh, nende vahendite sihtrühmad seda kasutaksid ja sellest tuleksid praktilised jät-, tulemused. lugupeetud proua saadik, te ütlesite just seda, ma just öelda tahtsingi. Te võtsite mul nõnda öelda sõnad suust. on oluline saavutada, et see rahad, mida me eraldame oma partneritele, tõepoolest kasutatakse eesmärgipäraselt. on ühelt poolt äh, komisjon äh, ja tema teenistused, aga ka parlament peaks selles kindlasti osalema, saab olema selle piirkonna eriesindaja, kes hakkab tõepoolest hoolitsema selle eest, et need programmid ka ellu viidaks. olen kindel, et kahepoolsete, et dialoogi käigus on äh, võimalik saavutada erinevate ühiskonnakihtide esindajaid äh, sellesse protsessi Äh, me, sealhulgas pean silmas ka naisteorganisatsioone ja ka ametiühinguid. ma leian kas või enda kogemuse põhjal, kui oluline on meie osalus kogu selles protsessis sest ja selles mõttes ma olen teiega täiesti nõus, et Euroopa Parlamendi kaasamine protsessi ja ka kontroll eh, selle rahade kasutamise üle on väga oluline. viimasel G kaheksa eh, tippkohtumisel arutati majandusküsimusi ja teie mm, olite nõus sellega, et eh, riigi rahandus peab muutuma jätkusuutlikumaks ja et vaja, palju on vaja ära teha ühiskonna ja kodanike jaoks. aga vaadakem Kreeka näidet, hiljuti kümned tuhanded kodanikud tulid tänavatele just nimelt parlamendi ümber ja nad on täiesti meeleheitel, nad tulevad tänavatele ja nad küsivad, millised on nende tuleviku väljavaated mitte ükski poliitika ei ole tõus, kui seda ei toeta Eh, avalikkus. Kreeka poliitika või Kreeka suhtes eh, rakendatav poliitika on suunatud sellele, et hoida kokku, mis tegelikult tähendab pankrotti. millise sõnumi saatsid, anna, saadaksite teie nendele inimestele, et nad saaksid eh, rahumeelselt oma ideid väljendada, et nad ei peaks tundma niivõrd muret perekonna ja tuleviku pärast? mina olen solidaarne Kreeka rahvaga, ma mõistan, kui keeruline on nende elu praegusel hetkel, aga ma arvan ka, et poliitiliste juhtide vastutus seisneb selles, et me peame näitama, mida maal on vaja teha, et nad saaksid oma probleemidest jagu ja ilma fiskaalkonsolideerumiseta ei ole võimalik Kreekal eh, Eh, välja tulla sellest olukorrast, niisugused kriitilised meetmed lihtsalt on eh, hädavajalikud ja kui keegi ütleb, et see on võimalik teistmoodi, siis nad valetavad, nii et, et tegelikult peab selgitama inimestele ja kreeklastele, et olukord on raske ja nad peavad toimima nii. meie eh, Ehm, nõukogus tulime välja ettepanekuga vähendada laenuintressi, mis antakse Kreekale, aga öelgem ausalt, Kreeka peab ikka ise ka pingutama, sellepärast et meie ei saa kõik tema eest pingutada selleks, et oma võlakoormat vähendada. Eh, Kreeka valitsus äh, Ehm, Kreeka inimesed, nad peavad tegema positsiooni väga selgeks, kui nad tahavad tõepoolest kreeklasi aidata. nüüd on viimane küsimus. Äh, president Barroso. John Button. suur tänu, president. president Barroso, ma olen väga rahul sellega, et G8 tippkohtumisel tõstatasite ka Eurotsooni probleemide küsimuse. tegemist on ju kriisiga, me tea-, kõik teame seda, aga nagu juba ütles eelkõneleja, probleeme on paljudes liikmesriikides protesteeriti Hispaanias, Lissabonis näiteks ja Kreekas. kas ei oleks aeg, härra Barroso, et te nüüd tõuseksite püsti ja räägiksite tõtt, nagu te ise seda soovitaks, soovitasite, et te ütleksite neile, et tegelikult oleks soovitatav nendel riikidel Eurotsoonist lahkuda. suur tänu, ma austan väga kõiki demokraatlikke riike, seega minu asi ei ole öelda neile, mida nad peaksid tegema aga me teame loomulikult, et Kreekal ei ole mingisugust plaani Eurotsoonist lahkuda. ma olen Kreeka ametivõimude, aga ka opositsiooniga pidevas kontaktis ja ma tean väga hästi, et nad ei soovi Eurotsoonist lahkuda. võib-olla mõned teist auväärsed saadikud sooviksite, et see riik öö, lahkub Eurotsoonist, et teie kodumaa lahkuks sealt, ma austan öö, seda arvamust, Kreekal on probleeme, ja me üritame neid toetada. aga ma kordan veel kord, ärge suhtuge eurosse ideoloogiliselt. tõsiasi on ju see, et on riike, mis on eurotsoonist väljas, kellel on vähemalt võrreldavaid probleeme. Island näiteks ei ole eurotsoonis, aga ta läks pankrotti. Island, üks rikkamaid, rikkamaid riike maailmas ennem finantskriisi per capita Euroopa Liiduski on riike, millel on samasuguseid probleeme, sest kulud on olnud liiga suured. tõsiasi on see, et euro ei ole probleem. probleem on liiga kõrge eelarve puudujääk või riigivõlg. suur tänu, härra president, selle eest, et te tunniks ajaks meiega rääkima tulite, vastamaks mõningatele väga rasketele küsimustele. suur tänu kõikidele teistelegi, arutelu on sellega lõppenud. Thank you.